president. niisiis, jätkame oma istungit, eilse istungi protokollid on välja jagatud, kas kellelgi on selle kohta midagi öelda, ei ole, nii